Der Präsident! Vielen Dank. Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf Sie bitten, Platz. tere päevast, lugupeetud daamid ja härrad, palun võtke istet. üheksateistkümnendal jaanuaril kahe tuhande üheteistkümnendal aastal katse, katkestatud täiskogu osaistungjärk jätkub täna. eelmise protok-, koosoleku protokoll üheksateistkümnendast jaanuarist kaks tuhat kaksteist on teile esitatud, kas kellelgi on kommentaare, märkusi protokolli kohta? ei ole, seega on protokoll kinnitatud. tulen nüüd teadaannete juurde, kaks äh, saadikut on mulle teada andnud, et nad taandavad ennast Euroopa Parlamendi saadiku kohal, kõigepealt proua Diana Wallis, kes esimesest veebruarist kaks tuhat kaksteist lahkub ametist, tahaksin tänada proua Wollist aastatepikkuse konstruktiivse töö eest Euroopa Parlamendis. samamoodi teatas mulle provintsias De Rossa, et alates teisest veebruarist kaks tuhat kaksteist paneb tema oma Euroopa Parlamendi mandaadi maha ja tahan ka härra De Rossat tänada. eeldan, et Äh, ta tuleb hiljem siia, siis tänan teda ka isiklikult. parlament võtab selle teadmise vartavalt artiklitele neli, lõigetele üks ja kolm kodukorras on need äh, saadikukohad nüüd vabad vastavalt eelpool nimetatud äh, kuupäevadele härra Ville Idele on mulle teada andnud, et tema on valitud Euroopa Kontrollikoja liikmeks, parlament võtab see teadmiseks ja vastavalt artiklile neli lõigetele üks ja kolm kodukorras kuulutan ka esimesest märtsist kaks tuhat kaksteist selle koha vabaks annan teile ka teada, et äh, õigusasjade komisjon kahekümne viiendal jaanuaril vastavalt artiklile kolm lõigetele kolm ja neli kodukorras kontrollis tervet rida saadikumandaate ja tegi ühehäälselt ettepaneku järgnevate liikmete mandaadid kehtivaks kuulutada. Andres Totter, Guskieri, Garces, Ramon, Garcia, Hero, Caraballo, McIntyre, Malinov, Nilsson, Ortiz, Velella, Sadurski, Sedo ja Labart, Trematerra, Weidenholzer, Bratkovski, Košee, Roata, Stadla Kukovic, Van der Stubb, Miranda, Omar Jees, Correa, Zamora, Naranjo, Escobar ja Zuber. kas keegi nendest nimetatustest on kohal? Äh, kas keegi on vastu nendele mandaatidele, ei ole, siis on need mandaadid kinnitatud Euroopa Rahvapartei, Sotsiaaldemokraatide, Demokraatide Allianss Euroopa Konservatiivide Reformidest ja vasakpoolsete ning äh, vasakpoolsete fraktsioon on teinud mulle äh, ettepanekud parlamendikomisjonide ja delegatsioonide liikmete, äh, liikmete kandidaatide kohta. protokollis avalikustatakse need äh, ettepanekud ja kui keegi protokolli kinnitamiseni ei esita protokolle, on äh, pretensioone, on need kohad kinnitatud komisjon on andnud meile teada, et määruse viissada üheksakümmend kuus aastast kaks tuhat üheksa, mis puudutab teatud õigusloomeliste aktide kohandamist äh, kontrolliga menetluste kohta ja see puudutab neljandat osa ja nüüd on terve rida numbreid komisjoni nõukogu ja nii edasi. dokument, mida ma teile ette ei taha lugeda, seda kõike on teil võimalik seanss on direktist järele vaadata, sellega säästame nii meie kui teie aega ja Läheme nüüd meie töökava juurde. esimeste konverents üheksateistkümnendal jaanuaril tegi oma tegevuskava. kas päevakorra kohta on kellelgi sõnasoovi? siis annan teile teada järgmised ettepanekud. arutelu ülemkogu mitteametliku kohtumise kohta kolmekümnendal jaanuaril kaks tuhat kaksteist toimub nüüd viisteist kümnest kuni kuusteist neljakümneni ja ja infotund Euroopa Komisjoni välisasjade kõrge esindajaga toimub kuusteist neljakümnest kuni seitseteist neljateistkümneni ja ülejäänud arutelud algavad seitseteist nelikümmend. Iturgais Angulio raporti arutlemine, ma loodan, et hääldasin seda nime õigesti, mis puudutab äh, jäätmete haldamisdirektiivi, lükati neljapäevale. neljapäeval suulised küsimused äh, stabiilsus äh, võlakirjade kasutuselevõtu teostatavuse kohta lükatakse edasi ja selle asemel toimub arutelu Iturgais Angulo raporti kohta pärast seda, kui on äh, raportid esitletud, tuleb Regneri raporti arutelu, mis puudutab ettevõtte asukohtade Euroopa Liidust väljaviimist, seda pärast Nikolai raportit ja mis puudutab ENMi komisjonis vastavalt äh, kodukorra artiklile kaheksakümmend kaheksa tehtud äh, palvet äh, läheb samamoodi äh, hääletuste ajal arutusele, kas keegi on selle vastu, ei ole, kõik entusiastlikult noogutavad, seega on sellega uus päevakord kinnitatud ja tuleme nüüd Euroopa Ülemkogu mitteametliku kohtumise järelduste juurde, Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused. ja tervitan siin ülemkogu presidenti härra Van Rompuyd ja komisjoni presidenti härra Barroso, tere tulemast meie kotta ja kõigepealt annaksin sõna president Van Rompuyle, palun. Mr President, uh, dear colleagues. lugupeetud president, austatud kolleegid. viimased kaks aastat on pidanud Euroopa liidrid uh, langetama uh, raskeid ja mõnikord ka valulisi otsuseid, et euroala stabiliseerida see oli hädavajalik